fraktsioon on teinud taotlusi muudatuste kohta komisjoni ja delegatsioonide liikmete hulgas. Nende muutuste nimekiri avaldatakse protokollis, kui protokolli avaldamisel mitte mingeid pretensioone ei esitata, siis on ka need uued nimetused kehtivad.